Euroopa Parlamendi istung on peatatud ja kes järgmisel nädalal enam Brüsselisse ei tule, teile sooviksin ilusat suve ja puhkus on nüüd lõppenud.